daamid ja härrad, palun võtke istet. et me saaksime jätkata komisjoni koosolekuga. koosolek ei ole enam suletud. seega tervitan ka kõiki teisi, kes meiega nüüd liitusid, loodan, et teil oli suurepärane suvepuhkus ja nüüd jätkaksime. järgmised seitsekümmend viis minutit äh, kulutame äh, Soome kui ähm, nõukogu eesistuja prioriteetide arutamisele. ma tervitaksin äh, Pekka Haavistot äh, siin, kes on Soome välisminister. Äh, ütleksin teile hüve päive. kõik kolleegid, kes valiti parlamenti esimest korda, teile mainin samuti seda, et et ähm, nõukogu eesistuja riikil on tavaks tutvustada oma prioriteete ka parlamendis. meie komisjon ko-, nagu ka teised komisjonid praegu äh, määrab raportööre erinevate äh, olulisemate teemade jaoks äh, ja härra Haavistuga koos on siin ka Maria Rislaki, tere tulemast! meie komisjon on valmis teiega eesistumise ajal koostööd tegema äh, erinevatel teemadel, ka mitmeaastase finantsraamistiku teemal ja erinevate geopoliitiliste väljakutsetega. möödunud neljapäeval ja reedel Helsingis kohtusime samuti ja ma olen kindel, et Soome oma eesistumise ajal annab endast kõik, et toetada põhiõigusi ja aidata lahendada kõige olulisemaid probleeme. Teil on nüüd sõna umbes viieteistkümneks minutiks, seejärel saavad sõna kolleegid ja minister peab kell kolmveerand kuus meie seast lahkuma, seega palun pidage äh, kõneajast kinni. aitäh, härra juhataja, David, ja suur tänu, et äh, ka Soomet külastasite, ma tean, et ka paljud äh, Europarlamendi liikmed tulevad Soome. ilm on seni küll hea olnud, aga tuleviku osas ma lubadusi anda ei saa kõigepealt äh, õnnitlen teid kõiki, olete alustanud Euroopa Parlamendi liikmetena äärmiselt olulist tööd ja ka Välisasjade Komisjoni liikmetena. Soome on valmis igati teiega koostööd tegema ja on avatud teie vaadetele ja nõuannetele meie eesistumise ajal. minu kui välisministri roll, ma olen küll ka teistes ministeeriumites töötanud, kui te äh, kevadel olid meil valimised ja nüüd on Soomes uus koalitsioonivalitsus. minu äh, suvi äh, Soome välisministrina on olnud väga tegus, on toimunud erinevaid kohtumisi, samuti sain esindada Tartu äh, rahuläbirääkimistel Euroopa Liitu mõned aastad tagasi olin just äh, Euroopa Liidu äh, esindaja Sudaanis ja Darfuris, seega see on osa minu äh, spetsialiteedist. ja nüüd Soome prioriteedid eesistumise ajal. kõigepealt ka meie eesistumise motos on see kirjas, kestlik Euroopa, kestlik tulevik kestlikkus on loomulikult äh, kõige olulisem küsimus, me räägime siin ringmajandusest, kuid ka äh, kestlikkusest äh, sotsiaalselt ja ökoloogiliselt. ei ole mingi saladus, et kliima on kõikide meie küsimuste tuum me näeme, et Soome valitsuse eeskujul on ka paljud teised valitsused äh, määratlenud kliimaküsimuse kui võtmeküsimuse oma valitsuse tööprogrammides. ja me sooviksime, et Euroopa Liit saaks, äh, jõuaks äh, süsinikuneutraalsuseni kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. Soome riigi eesmärk on saavutada see kahe tuhande kolmekümne viiendal aastal. see on väga oluline prioriteet meie valitsusele samuti ootame tihedat koostööd välisasjade kõrge esindajaga. me äh, toetame äh, Euroopa Liidu kõrget esindajat välisasjades. ja me loodame, et kõrge esindaja saab ka endale tugeva eelarve ning äh, me toetame ka Euroopa Liidu äh, välis- ja julgeolekupoliitikat. me oleme mõelnud äh, ka selle peale, kuidas seda valdkonda toetada. meil on palju liikmesriike, kes on ka NATO liikmed, Soome ei ole NATO liige, kuid me soovime ka tugevdada siiski Euroopa Liidu ja NATO koostööd ja soovime mõelda ka selle peale, kuidas äh, uusi hübriidohte käsitleda. Soomes on selleks ka ekspertkeskus olemas. ja tänapäeva maailmas äh, muidugi tuleb äh, rääkida ka reeglitepõhisest kaubandusest. praegu on see reeglitepõhine rahvusvaheline kord veidi mitte kõige kindlamal pinnal. kui nüüd rääkida olukorrast Iraanist või Mercosuriga sõlmitud lepingust, siis kas need on osa meie välispoliitilistest äh, püüdlustest? üks küsimustest äh, mil, mida Soome käsitleb enda valitsus tööprogrammis, kuid ka äh, eesistumise käigus on ühised väärtused, ühised huvid, meie kodanike kaitse, äh, loomulikult äh, rahvusvahelise reeglitepõhise korra kaitsmine, kuid ka sellised küsimused nagu inimõigused, sõnavabadus, kõik need ühised väärtused, mis, millel meie arvates Euroopa põhineb. Need on sellised põhimõtted, mis ei ole müügiks. mõned äh, päevad tagasi toimus äh, Helsingis kohtumine, äh, mille lõpus toimus lõuna inimõiguste kaitsjatega, kus osalesid Soome inimõiguste kaitsjad, Amnesty International ja mõned teised organisatsioonid, need inimesed kohtusid ka ministritega, nad kirjeldasid enda kogemusi ja rääkisid sellest, mida saaks Euroopa Liit veel lisaks teha selleks, et inimõigusi kaitsta. Euroopa Parlament äh, on tuntud kui ambitsioonika inimõiguste poliitika edendajana ja ma arvan, et koostöö meie valitsuse ja Euroopa Parlamendi vahel võiks siinkohal selles vallas olla veelgi efektiivsem ma mainisin ka meie juhtpositsiooni kliimaküsimustes, kuid Soome arvab, et ka Euroopa Liit võiks rahvusvaheliselt siinkohal teenäitajaks olla. mitte ainult selleks, et täita äh, Pariisi kliimakokkuleppe nõudeid. on palju riike, kes äh, on veel kahtleval seisukohal kliimaküsimustes ja meie saaksime esitada tugevaid argumente selle kohta, miks kliimaküsimus on oluline ja miks Euroopa Liit peaks äh, madala süsinikutasemega majanduse kontseptsiooni edendama. ka ähm, ettevõtete kogukond tegelikult äh, räägib sellest ja erasektor räägib väga palju sellest, et Euroopas peaks tegema, me peaksime tegema rohkem selleks, et äh, luua kestlik majandus. see on oluline ka inimõiguste perspektiivist, viidates näiteks äh, hiljutistele tulekahjudele Amazonases, mida arutati ka G7 kohtumisel, paljud Euroopa Liidu valitsused on väljendanud seda, et äh, see, mis Amazonases toimub, on väga murettekitav ja leitakse, et me peaksime olema seal kohal aktiivsemad, see on seotud kõik äh, sealsete äh, põliselanike äh, õigustega samuti. mul oli hea meel näha, et kõrge esindaja Mogherini siinkohal väga kindla seisukoha võttis. ÜRO seisukoht on siinkohal samuti olnud väga kindel ja rääkides äh, keskkonnast, pean samuti äh, rääkima ka Arktika piirkonnast. see on üks äh, piirkond, mille osas Soome on alati väga aktiivne olnud ja see on ka üks meie prioriteetidest nõukogu eesistumise ajal. Arktika piirkonnas on väga palju erinevaid huve, on julgeolekuga seotud huvid, navigeerimisega seotud huvid Äh, kliima muutudes avanevad uued navigeerimisteed, äh, saab äh, rajada uusi telekommunikatsiooniliine, samuti võib seal olla sõjalisi huve. Euroopa Liit peaks olema teadlikum Arktikaga seotud poliitikast ja seda kõike selleks, et me saaksime tagada, et Arktika ei tekitaks maailmas konflikte. ja veel üks üks äh, küsimus, äh, mis on prioriteetne meie jaoks, on Aafrika. Aafrika on maailmajagu, mida Euroopa perspektiivist ei tohiks õõnestada. rääkides siinkohas äh, majanduslikest võimalustest, elanikkonnaga seotud trendidest, meil oleks vaja Aafrikaga sügavamat ja mitmekesisemat seotust siin me näeme, et Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel võiks olla laialdasem partnerlus, tegemist on kahe väga tugeva institutsiooniga ja need liidud peaksid rohkem oma tööd, ühistööd jagama. Aafrikaga töötades ei tuleks, ei tohiks me Aafrikale vaadata ülevalt alla, vaid käsitlema äh, Äh, Aafrikat kui äh, võrdset partnerit. ja Sudaani rahukokkuleppe osas on meie jaoks äärmiselt oluline, et see, sellest tõesti saaks edulugu. Khartoumis inimesed, kes juba pool aastat on äh, tänavatel meelt avaldanud ma näen, et äh, ma näen selles kõiges äh, palju sellist araabia kevadele sarnast meeleolu. ja me võiksime kaasa aidata sellele, et äh, see kõik viiks ka rahumeelsete lahendusteni, aga selleks on meil vaja tõesti seda kõike täielikult toetada. ja Sudaan on üks näide sellest, kuidas rahumeelselt demokraatia poole liikuda. härra juhataja oma sõnavõtu lõpetuseks räägiksin ka äh, finantsinstrumentidest. Soome soovib toetada ühist äh, naabruspoliitika ja rahvusvahelise arengu rahastamisvahendit, mis äh, annaks Euroopa Liidule suurema paindlikkuse selleks, et oma välispoliitiliste küsimuste kallal tööd teha see puudutab äh, väga palju erinevaid küsimusi, näiteks äh, kestlik areng, kliima, ränne. meil oleks siis paindlikum rahastamisvahend, mida saaks kõikides nendes olukordades kasutada. ja lõpetuseks mainiksin veel äh, ühte küsimust, nimelt laienemine. Helsingis kohtus Lääne-Balkani rühm, sealhulgas Kosovo äh, Soomes leiame, et laienemine on äärmiselt oluline viis, kuidas levitada Euroopa Liidu ühiseid väärtusi. kui meie Lääne-Balkani piirkonnas aktiivsed ei ole, siis keegi teine kindlasti äh, seal aktiivse, seal aktiivne on ja seetõttu on oluline äh, alustada äh, liitumisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. me leiame, et see on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline samm ja oma aruteludes praegu me oleme keskendunud niivõrd palju Brexitiga ja Brexitile ja sellele, et me kaotame ühe liikmesriigi, kuid me peaksime meeles pidama ka seda, et on, on rühm selliseid riike, kes soovivad saada Euroopa Liidu liikmeteks härra juhataja, ma arvan, et siinkohal ma lõpetan, ma juba, juba näen, et mõned käed on püsti, seega ma ootan teie küsimusi, aitäh! Uh, aitäh selle esitluse eest! nüüd on meil umbes viiskümmend viis minutit selleks aega, et arvamusi vahetada. esimene voor võib-olla kõigepealt, seejärel vastate ja siis teine voor. küsimusi oleks liiga palju, kui ma annaksin kõikidele kolleegidele sõna, kuna nii paljud seda soovivad. enne kui ma annan härra Kallerile sõna Rahvapartei nimel, kaks põgusat märkust. esiteks, Pekka, sa mainisid Arktika poliitikat, et see on prioriteet. soovitan Arktika poliitika raportit mis komisjonis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vastu võeti, ma arvan, see oli väga ulatuslik, kõige üksikasjalikum, mille Euroopa Parlament on kunagi vastu võtnud ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mitmed olulised probleemid on ka praegu olulised. ja teiseks, me mõlemad olime, olime mitteametlikul eh, välisasjade nõukogus, eh, siis eh, oli meil samuti seal elav mõttevahetus ja pärast Kosovo valimisi kuuendal oktoobril võib-olla on meil nüüd võimalus mõlemad pooled läbirääkimiste laua taha tuua. kui Soome eesistujariigina saab seal midagi ära teha, siis see oleks väga, äh, väga abiks. härra Kaaler, palun, kolm minutit. tervetuloa. suur tänu, kiitoksia ja tervetuloa ja sellega on minu soome keel ammendunud. aitäh, soovin Soomele eesistujariigina kõike head. ja tänan ülevaate eest, mille te meile andsite. saan ainult mõningad äh, pusletükid siin äh, välja filtreerida, te rääkisite inimõiguste äh, perspektiivist mul on jäänud veidi mulje, et Euroopa Liidu valitsused äh, Äh, Hongkongi küsimustes äh, on väga tagasihoidlikud oportunistlikel kaalutlustel, eelkõige majanduslikel kaalutlustel, aga need äh, põhimõtted, mida me toetame, on vaieldamatud ja toetavad kindlasti seda, mis, milles lepiti kokku viiskümmend aastat tagasi, et üks riik, kaks süsteemi ja küsimus on, et kas teie ei saaks äh, neid põhimõtteid, mida meie toetame äh, väärtustele tuginedes, äh, paremini välja tuua, et valitsused ei vaidleks vastu? see oleks minu üleskutse, et me ütleksime hiinlastele, et palun aktsepteerige seda põhimõtet, et üks riik, kaks süsteemi vähemalt viiskümmend aastat ja see tähendab muuhulgas seda, et Hongkongis saavad toimuda vabad valimised. ma tahaksin väga toetada seda, mida te ütlesite koostöö kohta Aafrikaga, ma olen pikalt sellega tegelenud ja meil on äh, vaja tugevdada Aafrika Liitu, me näeme seal huvitavaid arenguid, Aafrika vabakaubandustsooni ja küsimus oleks, et mida me teeme EPA-dega, majanduspartnerluslepingutega, kas äh, neid äh, asendab mingi väljavaade, et meie Euroopa Liiduna pikaajalises perspektiivis püüdleme vabakaubandustsooni poole Aafrika Liiduga, on palju asju, mis ei ole veel jõustunud, aga sellest hoolimata me peaksime kaubandust äh, Aafrikaga edasi arendama. Te ei rääkinud üldse Venemaast, ehkki Soomel on väga pikk äh, piir Venemaaga äh,, ja kas ma võin lähtuda sellest, et Soome eesistujariigina sanktsioonide osas äh, jätkab seda hoiakut, mis meil seni on olnud ja küsimus on, et kas me saame kuidagi kulisside taga abiks olla läbirääkimistel, mis puudutavad Ukraina sõjavangide vabastamist, ükskõik kas tegemist on poliitvangidega või meremeestega, keda, kes on kinni peetud Venemaa poolt, et kas need head kontaktid, mis teil on Venemaaga, et kas te saaksite selles osas olla abiks? ukrainlastele ja sellega ma praegu lõpetan, sest kolleegidel on kindlasti ka teemasid, mille kohta tahavad küsimusi esitada. aitäh ja Tonino Pitsula SED fraktsiooni nimel. minister Mädem suur tänu, härra minister, hea saadik. tere tulemast uuele ametiajale Euroopa Parlamenti ja suur tänu ka nende märkuste eest. eesistujariigi välismeede ulatub huvitavalt ka julgeoleku ja kliimateemadesse. Soome on alati olnud väga aktiivne rahvusvahelisel tasandil konfliktide ennetamises ja rahuvalves. kas äh, Soome kavatseb seda teha ka Euroopa Liidu tasandil ja välistasandi punktideks Soome prioriteetides on ka kvalifitseeritud häälteenamuse hääletamise kasutamine välisasjade eh, nõukogus jah, kas see lihtsustatud ja paindlikum süsteem järgmise MFF-i välismeetme puhul on samuti oluline. kas välisminister saaks meile anda sellest veel eh, täpsustusi? Te ütlesite, et ainult kaubanduse kontekstis suurendatakse vastupanuvõimet, aga kuidas vastupanuvõimet suurendatakse üleüldiselt multilateraalsuse plaanis? ja lõpuks oma kõne lõpus selgitasite te, et Soome kavatseb tegeleda äh, laienemisega Lääne-Balkani riikide puhul, see on strateegiliselt väga oluline liidule. ja kuna see on ka Rumeeniale ja Horvaatiale äh, väga oluline teema, siis on meil hea meel, et Põhja-Makedoonia ja Albaania puhul samuti äh, te toetate laienemist ja soovin teile edu järgmiseks kuueks kuuks. suur tänu, Tõnino ja nüüd Peeter Sõslavitšus, palun. Um... suur tänu. tere tulemast, minister. tervetuloa. olen endine saadik Soomes, nii et ma hindan kõiki kontakte Soome esindajatega. jätkan selle küsimusega, mille esitas mu kolleeg Mihhail Kaaler mis puudutab kontakte Venemaaga. härra Putin külastas hiljuti Soomet. kas te saate meile edastada sellelt kohtumiselt mingeid häid uudiseid? kas arutati Ukraina teemat, näiteks vangide vahetamise teemat või idaosa, riigi idaosa pingete leevendamise kohta või kas teie poolt on seal mingeid algatusi oodata? ja veel üks probleem. keskendume väga Amazonasele ja selleks on loomulikult head põhjused, aga tulekahjud Siberis on samuti väga olulised ja Venemaal on koguni vastavad seadused, mis keelavad kohalikel omavalitsustel midagi nende metsatulekahjude suhtes ette võtta, kui, kuna võib olla kallim neid lihtsalt kustutada, kui lasta neil omasoodu seal jätkuda. abi pakkumise koha pealt Venemaale, Siberis metsatulekahjude võitlemisega see on keeruline, kuna need pindalad on väga suured. aitäh, Petras. roheliste nimel, palun, kolleeg. Yes, thank you, chair uh,. Well, first of all um.... suur tänu ja kõigepealt tere tulemast Välisasjade komisjoni, soovime teile kõike paremat eesistumiseks kõige olulisemad eh, kliimadiplomaatia ja Arktika, mis on samuti väga oluline teema. ootame teie eesistumisel palju ja soovime teile parimat. minu esimene küsimus puudutabki kliimateemat. ma tean, et see on üks teie prioriteetidest ja tahaksin võib-olla siinkohal kuulda teilt natuke rohkem selle kohta, kuidas te kavatsete edendada kliimadiplomaatiat oma seisukohast, millised on erinevad tegevusvaldkonnad. ja oleks hea, kui te saaksite seda täpsustada ja teiseks on veel üks oluline küsimus, millega tuleb tegeleda ja selleks on Iraan. tahtsin küsida teilt viimasel Kimnitši kohtumisel peetud arutelu kohta. ma ei tea, kas see ka kinnitati kas need arutelud toimusid ja kas te teate oma isiklikust kogemustest, kuidas selle teemaga jätkatakse? võib-olla saate te meile natuke rääkida sellest. ja viimaseks üks konkreetne küsimus inimõiguste teemadel oma karjääri jooksul olete te olnud inimõiguste suur kaitsja ja sanktsioonide režiimi vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil, nagu Kanadal näiteks on, eh, mida kohaldatakse erinevatele ettevõtetele. kas te oleksite nõus seda teemat tõstatama ka oma eesistumise ajal siin? suur tänu, ID nimel Mirja Mariani. aitäh, esimees härra minister, kõigepealt äh, kõike head Soomele eesistumise ajaks. me saime aru, et ähm, kliimamuutuste vastane võitlus on teie prioriteet ja soovime teile selles osas, et äh, te ei unustaks teisi probleeme ja rõhutaksin nelja probleemi. esiteks äh, illegaalsete sisserändajate probleem, et Soome eesistuja ei varja võima-, soovi, et lõpptulemusena äh, kantakse mm, varjupaiga osas äh, pädevused üle Euroopa Liidule, see muudetakse, muudaks äh, olukorra raskemaks, et oleks Euroopa äh, va-, varjupaiga dokumente ja teine asi puudutab kaitseküsimusi, et Soome soovib Euroopa Liidu ja NATO vahelist koostööd suurendada, eriti mis puudutab sõjaväe mobiilsust ja hübriidohte ja info tehnoloogilisi ohte. me tuletame teile meelde, see ja et kui NATO-ga liiga palju koostööd teha, siis äh, tekib oht, et Euroopa Liidu riigid ähm, äh, liiga sügavale sisse satuvad ähm, Äh, ohtlikusse retoorikasse ja mis puudutab siis Lääne-Balkani riike, te rääkisite äh, siin äh, Albaaniast ja Makedooniast, aga mina tahaksin küsida Türgi kohta. Te kinnitasite, et Türgi on kandidaatriik ja seetõttu oluline partner. kas te kavatsete jätkata või peatada Türgiga peidavaid läbirääkimisi ja viimane küsimus, Soome eesistuja riigina on öelnud, et oluline on, et Euroopa Liit jät-, jätkaks äh, äh, poli-, Venemaa poli-, suhtes äh, järjekindlat poliitikat, muuhulgas sanktsioonide osas, see positsioon valmistab meile muret. ka president Macron nõuab Venemaa suhtes hoiaku muutmist. kas, mida teie sellest arvate? aitäh. suur tänu, ECR-i nimel härra Raisen, palun Dank u wel, voorzitter. Eh, dank ook aan de heer Havisto voor zijn... suur tänu ja suur tänu härra Haavistole tema väga selge ettekande eest ja tahaksin korrata kõikide nende sõnu, kes soovivad talle eesistumiseks kõike paremat. Teie programmis ma näen, te keskendute Atlandi-ülesele koostööle ja see on täiesti õige siinkohal. NATO ja julgeolek, väga olulised teemad Teie programmist lugesin välja ka selle, et te tahate suuremat ühtsust, muuhulgas ka hääletamissüsteemi muutmise juures. ja ma arvan, et seal kohal meie arvamused erinevad, kuna suurema ühtsuse saavutamine seeläbi on hoopiski pealesunnitud ühtsus ja see võib tähendada hoopiski suurte riikide ühtset meelt, kes suruvad läbi oma arvamusi ja soove ja me ei soovi, et nii sellega jätkataks. mis puudutab erinevaid valdkondi, kas te tahaksite, et sellist hääletussüsteemi kasutataks rohkem? ja siis Lähis-Ida küsimus. kas saaksite seda täpsustada? eriti huvitab mind see, kuidas eesistujariik tegeleb Iisraeli teemaga, kas te olete nõus, et Euroopa Liit peab seisma ühtselt Iisraeli eh, kõrval, peab toetama Iisraeli. ja tahaksin kuulda teie arvamusi sellega seoses. ja lõpuks te palute pöörata suuremat tähelepanu inimõigustele, see on õigustatud ja usuvabadus on üks väga oluline inimõigus. seitsmekümne kolmes riigis maailmas kiusatakse kristlasi taga väga tõsiselt. ma tean, et te pöörate tähelepanu sellistele küsimustele, aga minu küsimus on see, kas te olete eesistujariigina valmis muutma ja tegema seda oma prioriteediks? suur tänu ja kuue Engeli nimel palun annan sõna. Gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor ministro, bienvenido a esta. suur tänu ja suur tänu ministrile ja tere tulemast meie komisjoni. soovin teile eesistumise ajaks kõike head. tahan rääkida kliimahädaolukorrast, Arktikast oleme nõus, et meil on vaja selget strateegilist kava Euroopa Liit ja Aafrika, selle puhul peame üksikasju veel arutama. tahaksin käsitleda seda küsimust, mis puudutab Atlandi-üleseid kokkuleppeid. kas te arvate tõepoolest, et USA-s on praegu poliitilised tingimused sellised, et on võimalik uuendada Atlandi-üleseid koostöölepinguid? kui me näeme, et valitsus äh, tegeleb selliste poliitikameetmetega, mis õõnestavad meie tegevust ja kutsuvad üles leppeta Brexitit läbi viima, näiteks kas on võimalik seda teha? kahekümne seitsmendal augustil nägime, et härra Macron pöördus kahekümne seitsme saadiku poole ja rääkis sellest, kuidas on tohutu strateegiline viga Euroopa Liitu Venemaast eemale lükata või kaugendada ja milline on teie arvamus selle kohta? samuti tahaksin teada eh, teie arvamuse kohta eh, kuue eh, USA sõjaväebaasi kohta Poolas, mida kavandatakse, hiljuti anti nendest teada. samuti tahaksin teada, mida te leiate et mida te arvate meie välissuhete kohta, kas oluline on suurem sõltumatus, mis puudutab USA-d, Venemaad ja Hiinat, aitäh! suur tänu ja esimese vooru viimane sõna, härra Tšendžossi, palun! For... suur tänu ja suur tänu härra Haavistule tema esitluse eest ja soovin talle edu Soome eesistumise ajaks mina tahaksin käsitleda kahte teemat ja üks neist puudutab eh, viidet programmis eh, ühistele väärtustele ja õigusriigi põhimõtte järgimisele. mis puudutab väärtusi, konservatiivina eh, häirib mind see, et kristlikud väärtused ja meie kristlikud juured ei leia piisavalt rõhutamist meie kojas, aga veelgi hullem on see, et kui me räägime õigusriigi põhimõttest ja väärtustest, siis need väärtused, mis on meie ühised väärtused, mida me defineerime ühiste väärtustena, me ei võta neid piisavalt tõsiselt. nagu te võib-olla teate, õigusriigi põhimõtte järgimisega on praegu Euroopa Liidus tohutu probleem, eriti teatavates liikmesriikides. kuidas saame me oodata, mis puudutab laienemist, kuidas me saame oodata nendelt uutelt liikmesriikidelt, et nad eh, nõustuvad meie vanade põhiliste väärtuste austamisega, kui isegi meie vanad liikmed seda ei tee. mida teie eesistujariigina saate teha selleks, et kõik austaksid, kõik liikmesriigid austaksid neid väärtusi, mida teha korruptsiooni vastu ja kuidas tagada seda, et sanktsioonid ei võtaks sihikule mitte, mitte kodanikke, vaid hoopis valitsusi? ja minu teine küsimus puudutab konkurentsivõimet ja sotsiaalset kaasatust, mis on samuti Soome eesistuja eh, riigi eh, prioriteet. paari aasta jooksul eh, olen näinud seda, et ühisturg, ühisturu hüvesid ei naudita kõikides liikmesriikides võrdsel tasemel. me näeme, et et meil tekivad suuremad lõhed, noorte tööpuudus, suur eh, ränne Euroopa Liidu siseselt, me tahaksime, et Euroopa Liit oleks ühtne turg, mida oleks võimalik eh, selle kõige suhtes ette võtta, kas uut eh, ühtekuuluvuspoliitikat, uus lähenemine integratsioonile, milliseid vahendeid kasutada selleks, et sotsiaalne ja majanduslik integreeritus oleks meie ühenduses suurem, milliseid vahendeid kasutada ja kuidas te sellega tegeleda kavatsete, aitäh! suur tänu, see oli esimene voor küsimusi. meil on veel palju kolleege, kes sooviksid sõna ja mõned neist on ka Soomest ja teie eh, roheliste fraktsioonist või teie poliitilisest perekonnast, palun suur tänu, üritan teha lühidalt, nii et ma vabandan, kui ma ei vasta küsimustele väga põhjalikult. härra Kaaler, suur tänu teie suurepärase soome keele eest. Te tõstatasite Hongkongi küsimusi. ma tean, et homme seda arutatakse. Euroopa Liidu saadikud Pekingist ja Hongkongist on kohal loomulikult. ja mure on täiesti olemas ja on oluline, et olemasolevaid leppeid kõik austaksid. ja ma arvan, et see on kindlasti meie päevakorras sel sügisel, aga ootame ära homse, homse kohtumise järeldused. Venemaa teema ja mitmed kolleegid küsisid Soome seisukoha kohta, mis on muutunud, kas midagi on muutunud. mul avanes võimalus Torontos Ukraina reformi koosolekul olla, kus president pöördus rahvusvahelise kogukonna poole esimest korda ja ma kuulasin eh, uut presidenti väga tähelepanelikult. ta rääkis kaasavusest, Ida-Ukraina kaasamisest riiki. ta rääkis meile majanduspaketist Donbassile, mis on suunatud humanitaarabipaketist ja pärast seda nägime me, et, et parlamendivalimistel, Raada valimistel on tal pärast neid valimisi on tal nüüd täielik toetus. eelkõige suurem dialoog Kiievi ja eh, Moskva vahel on midagi, mida tuleks tervitada. osa Minski kokkuleppest oli see, milliseid positiivseid samme tuleks sellesse dialoogis võtta vägede tagasikutsumine ja nii edasi, me kõik teame neid. ja lisaks sellele loomulikult minu hinnangul või meie hinnangul tuleks nõuda positiivseid arenguid Venemaaga. mis puudutab Krimmi, meil sarnaseid aluseid siin ei ole, nagu meil on Ida-Ukraina puhul Minski kokkuleppega aga ma ei näe, et meil oleks siin mingit teist väljapääsu sellest äh, tekkinud dilemmast. ma arvan, et Minski kokkulepet tuleks toetada ja me peaksime jätkama samal rajal. samas on aga väga oluline, et me leiaksime ka Ukraina ja Venemaa vahelise äh, dialoogi edendamise võimaluse. siis küsiti äh, Soome vahendaja rolli kohta see selleks, et et rahualgatusi toetada, see on kindlasti üks meie prioriteetidest ja me näeme, et Euroopa Liit võiks olla aktiivsem paljudes küsimustes. kvalifitseeritud häälte enamuse eh, kohta küsiti. jah, tõepoolest, me toetame kvalifitseeritud eh, enamuse eh, rakendamist välispoliitilistes küsimustes, kuna praeguseks on olnud liiga palju olukordi, kus me ei ole sõna, kus Euroopa Liit ei ole olnud eh, sõnakas, kuna me ei ole lihtsalt eh, saanud omavahel kokkuleppele jõuda, me ei ole kokkulepet saavutanud. nii et eh, peame Eh, selle probleemi lahendama, see on meie ühine väljakutse ja see on üks eh, põhjusteks, miks me eh, toetame kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamist välispoliitika küsimustes. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, ma üksikasjalikult seda ei käsitle, läbirääkimised käivad. mainisin juba ühtset, ühtset toimikut või portfooliot välispoliitiliste küsimustega tegelemiseks. mis puudutab Lääne-Balkani riikide laienemise küsimust, seda käsitleti samuti ja ma sain aru enamikust märkustest, et parlament on positiivselt meelestatud, vähemalt see komisjon on positiivselt meelestatud selleks, et Lääne-Balkani suunal toimuks laienemine küsimus seisneb aga selles, kuidas olla piisavalt tõsine, kui piisavalt tõsiselt edastada oma nõudmisi selleks, et inimõigusi austataks, kui me seda ise ei tee. selles küsimus seisneb. ja sellepärast peame me ühiselt Euroopa Liidu siseselt väga rangelt järgima oma väärtusi, kuna väga keeruline on seda siis teistelt nõuda, kui me seda ise ei tee. saime küsimuse ka selle kohta, mis puudutab eh, Venemaal toimuvaid metsatulekahjuseid, need toimuvad ka Angolas, Boliivias, eh, Aafrikas, Amazonases. vähemalt Soome oma kahepoolsetel kohtumistel Venemaaga on tõstatanud selle küsimuse mitu korda. tegu ei ole ainult keskkonnaküsimusega eh, seal käsitletakse ka he-, ka jäätmete, mürgiste jäätmete küsimust ja ka vääv, väävli ja väävliheidete teema on seal oluline. küsisite täpsemalt ka kliimadiplomaatia kohta meil avanes võimalus härra Guterresega kohtuda ÜRO-s mõned päevad tagasi. ja loomulikult loodame väga palju ÜRO kliima eh, tippkohtumiselt ja loodame, et kõik võtavad endale tõelisi kohustusi. meie president härra Sauli Niinist eh, samuti osaleb seal, eh, kõige kõrgemal tasandil on siis meie osalus seal ja ka teistest riikidest on sarnast osalust oodata. ja toetame ja edendame väga kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkide täitmist, me teame, et mõned riigid on veel kõhkleval seisukohal ja üritame leida meetmeid nende riikide toetamiseks. me teame, et näiteks Poola on üks nendest riikidest, Katowices olin ma ise kohal ja linn eh, liigub ise õiges suunas, et söemajandusest välja liikuda ja nii edasi kuna tegu on sellise piirkonnaga, mis alati on tuginenud eh, kaevandamisele ja söele. küsite ka Kimnichi ja Iraani kohta. Soomes avanes mul võimalus kohtuda eh, välisminister Zarifiga, kes eh, käis Soomes ja Põhjariikides enne Biarritzit. ja see oli väga huvitav arutelu, kuna Iraan ei soovinud eh, sõjaväelist eh, tegevust eh, väinas. ja me ütlesime, et kui, kui laevasid ja aluseid ei hõivata, siis sellist tegevust ka ei toimu. ja kui ei toimu selliseid teadmata, teadmata kurjategijate eh, rünnakuid. kui selgitatakse, kes eh, nende hõivamiste taga oli, siis saame tagada ka selle, et mingeid eh, piiranguid selles, selles väinas ei toimu. nii et see on üks lahendusi ja julgustame Iraani tuumalepet järgima ja ma arvan, et Iraan ei peaks Euroopat siin süüdistama, meie oleme oma osa täitnud. me toetame, me töötame välja erinevaid mehhanisme ja ma arvan, et meie jaoks on kindlasti tegu edulooga. härra Mariani tõstatas ka selle küsimuse, mis puudutab rände- ja varjupaigasüsteemi Euroopas tahaksin lisada veel ühe, veel ühe aspekti seal, mitte ainult Vahemere kohta, vaid kui me Peruul, Perus konverentsil osalesime, siis mind šokeeris see, et Venezuela eh, kodanikud on te-, suuruselt teine või kolmas, eh, teine või kolmas põgenik põgenike lähteriik, Kolumbias on neid eh, põgenikke sealt juba üle ühe koma viie miljoni ja Peruus samuti väga palju. see näitab seda, kui eh, ühendatud me oleme maailmas, kui kuskil toimub inimõiguste rikkumine. Türgi teema. ma ei maininud Türgit, kuna olen, kuna seal eh, on ette tulnud pettumusi eriti mis puudutab nende praegust äh, seisukohta Euroopa Liiduga seoses. Äh, ma ise olen äh, Türgi välisministriga kohtunud, oleme arutlenud koostöö tegemise võimalusi, aga loomulikult on kahju, kui Türgi kaugeneb meie Euroopa väärtustest veelgi. siis kvalifitseeritud häälteenamuse küsimust juba arutasin ja kui võib-olla tulengi viimase märkuse juurde ja selleks oli küsimus konkurentsivõime ja sotsiaalse kaasatuse kohta. see oli väga hea küsimus äh, härra Gengeshilt. tõepoolest, see puudutab noorte äh, tööhõivet, äh, suurt rännet Euroopas. inimesed üritavad leida parimaid kohti elamiseks ja kui me tegutseme keskkonnaalaselt õigesti, siis vahel peame eh, tõstma näiteks eh, kütuse maksustamist, siis eh, tihtipeale tabab see just kõige haavatavamaid inimesi, et peame tagama selle, et meie keskkonnapoliitika oleks samuti kestlik. võib-olla ei ole me kõiki lahendusi veel leidnud sotsiaalse kaasatuse tagamiseks, aga ma arvan, et on hea äh, see välja tuua, et peame hoidma me Euroopas ühtlust. aitäh! Thank you, minister. Ready for the second round? aitäh, härra minister, kas olete valmis teise vooru jaoks? Teid on nii palju kolleegid, kes soovivad sõna saada, et igaüks saab kaks minutit. härra Kubilius Rahvaparteist, palun. aitäh,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 Like aitäh kolleeg Kubiliusele ja nüüd annan äh, sõna teie endisele kolleegile Sven Mikserile. aitäh. tahaksin jätkata kolleeg Tonino Pitsula küsimust, mis puudutas äh, tõhusat mitmepoolsust, et kui ähm, mitmepoolne äh, mitmepoolse korra ähm, äh, laialipudenemine on väga selgelt näha kaubanduses, aga ka paljudes muudes küsimustes, nagu näiteks konfliktiennetus ja kliima ja Euroopa Liit äh, peaks mängima väga olulist rolli selleks, et äh, säilitada seda tõhusat mitmepoolsust ja mitmepoolset korda, selleks on vaja väga tugevat, ühtset Euroopa Liidu äh, positsiooni äh, välisasjades, aga me näeme väga erinevat pilti, kui me vaatame, kuidas Euroopa Liidu liikmed äh, teis-, ÜRO-s ja ÜRO äh, organisatsioonides on hääletanud, me näeme, et väga olulistes küsimustes, mis puudutavad nagu näite-, näiteks Lähis-Ida või äh, või rännet, siis hääletatakse väga erinevalt ja isegi Inimõiguste Nõukogus oleme näinud äh, et äh, ühtse Euroopa Liidu seisukoha saavutamine on olnud blokeeritud kahepoolsete probleemide tõttu, mis mingil liikmesriigil on kolmandate riikidega. et äh, kas kvalifitseeritud hääletused äh, võimaldavad seda probleemi lahendada või kas, mida peaks Euroopa Liit tegema selleks, et äh, me suudaksime ühtsemalt üles astuda kõigi nende küsimustega seoses. aitäh, Sven ja roheliste nimel proua von Karamann. aitäh. tahaksin äh, tulla tagasi selle juurde, millest äh, rääkis härra Kubilius seoses Ukraina ja Venemaaga, ma arvan, et Ukrainas seni on arengud olnud väga positiivsed ja ja ma tunneks huvi, et milliseid uusi algatusi näiteks äh, mitte ainult äh, kodanikuühiskonna, vaid ka teiste äh, rühmituste jaoks oleks võimalik luua Euroopa Liidu poolt ja Soome poolt selleks, et toetada uut, uue valitsuse uut reformitegevuskava. aga teie rääkisite Minski kokkulepetest ja rääkisite võib-olla uue tüüpi dialoogist Venemaa ja Ukraina vahel. kui vaadata seda olukorda veidi lähemalt, siis on näha, et seal ei ole mingit dialoogi ega kompromissi, mitte midagi ei ole. Te mainisite härra Zelinski üleskutset härra Putinile ja te teate, mis vastuse andis Putin, mitte mingit vastust ei tulnud venelaste poolt ja härra Kubilius mainis Venemaa siseriiklikku olukorda, me teame, et seal on väga suur surve Vene valitsusele. Äh, ja tõesti tahaks rohkem kuulda meie võimalustest kaitsta Euroopa Liitu Venemaa hübriidsõja eest, äh, mis on suunatud Euroopa Liidu vastu, mis on äh, seotud valimistesse sekkumisega, te olete pärit Läänemere äärest ja teate Venemaa provokatiivseid manöövreid Läänemeres, te olete näinud ka teisi juhtumeid, kus Venemaa on tegelenud provotseerimisega. nii et ma arvan, et siin on tegemist rohkema kui lihtsalt järgimise eh, dialoogi sammuga Venemaa suunal, meil on vaja teistsuguseid eh, eh, samme ja mis puudutab Süüriat, siis ma olen väga mures, sest me tõesti sureme, suleme silmad ja tundub, et me ei saa midagi teha. ma loodan, et me saaksime vähemalt mingigi algatuse teha selleks, et toetada Süüria tsiviilelanikke, Süüria opositsiooni ja võib-olla teil on ka sellega seoses mingisuguseid mõtteid või midagi, mida saate välja pakkuda. aitäh, lugupeetud kolleeg. ja järgmisena Sandra Kalniete Rahvaparteist jälle. aitäh. olete väga teretulnud, minister. me väga ootame, ootasime Soome eesistumist ja on probleeme, millest ei rääkinud, aga ma arvan, et need on olulised teie jaoks ja Soome jaoks ja kõigi riikide jaoks, kes asuvad Läänemere äärest. Äh, idapartnerlusest alustan, te ei maininud seda, Ukraina on osa idapartnerluse riikidest, aga sinna kuuluvad ka Moldova, Gruusia. kes äh, on asunud reformide teele selleks, et muuta oma praegust olukorda. ma olin väga rõõmus, et Kimnichi kohtumisel arutasite hübriidohte ja et jõuti ka ministrite vahel teatavale äh, kokkuleppele selles osas ja mulle meeldiks, kui te sellest rohkem räägiksite. ja üks probleemidest, üks äh, kõige lõhestavamatest probleemidest äh, Euroopa Liidu probleemide vahel on ka väga oluline Läänemere riikide jaoks, et äh, Nord Stream kaks. ja lõpetuseks Lääne-Balkani riigid, mul on väga hea meel, et te mainisite vajadust alustada läbirääkimisi kahe Lääne-Balkani riigiga. käisin kahe tuhande kolmandal aastal Salonikis, kus meie, meile lubati äh, Euroopa Liiduga liitumist ja nemad ei ole isegi veel selle eelnevasse staadiumisse jõudnud. ja nüüd väärtused ja Hiina ja Venemaa. tegemist on kahe olulise riigiga ja nendes riikides on tsiviilelanike ähm, rahutused. mis tüüpi sõnumi teie eesistujariigi esindajana äh, saa-, saadate Hiinale, Hongkongi osas ja Venemaale seoses äh, nende äh, kodanikuõiguste ja poliitiliste õigustega ja nendega seotud rahutustega. aitäh, aitäh ja järgmisena SED fraktsioonist äh, härra Šimatševitš. aitäh kuulasin huviga seda, mida ütlesite Arktika kohta aga loomulikult on seal ka teisi olulisi teemasid, muuhulgas äh, loodusvarad. Äh, mida arvata sellest mõttest, et äh, neid võiks samamoodi kohelda kui neid loodusvarasid, mis on merepõhjas, et tegemist on inimkonna ühisvaraga praegu on võib-olla viimane hetk, kus midagi üldse teha saab, sest et muidu väike rühm riikidest äh, jagab kõik need äh, loodusvarad lihtsalt omavahel ära. aitäh. aitäh. kas me võtame veel mõned küsimused, härra minister? ja järgmisena keegi, keda te kindlasti väga hästi tunnete, Heidi Haudala. aitäh ja tere tulemast äh, siia komisjoni ma arvan, et see oli äh, märkimisväärne, et Kimnichi kohtumisel äh, tegeldi ka naistest, kes on inim-, naistega, kes on inimõiguste kaitsjad ja vaja on mehhanismi, kuidas kaitsta neid inimesi, kes äh, lühikeseks ajaks peavad oma koduriigist lahkuma, me ei räägi siin varjupaigaõigusest äh,, Ehm, kas teie arvates oleks vaja mingisugust äh, mehhanismi selleks, et äh, ümber paigutada inimõiguste kaitset lühikeseks ajaks Euroopa Liidu liikmesriikidesse. ja tahaksin väljendada head meelt selle kohta, mida te ütlesite kaubanduse kohta, et kaubanduspoliitika on osa välispoliitikast. ma arvan, et pärast seda suve ja mida me oleme näinud Lõuna-Ameerikas, on see kõigi jaoks äh, nähtav, aga see käib, see kehtib ka mujal, nii et siin on tõesti asjad muutunud. ja mida saaks konkreetselt teha selleks, et kaubanduspoliitika oleks kooskõlas äh, meie kohustustega ähm, tagada kestlik areng. aitäh, proua Haudala. ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Santos. aitäh tahaksin õnnitleda minist-, tänada ministrit äh, tema äh, sissejuhatuse eest ja edasi räägin portugali keelt, ütleb kõneleja. kuulasin äh, väga tähelepanelikult seda, mida te rääkisite Soome eesistumise aja prioriteetidest ja pean ütlema, et ma olen suures osas teie mõtetega nõus ja tunnustan teid äh, selle julguse eest, äh, millega te olete neid küsimusi käsitlenud, eriti neid äh, raskusi, mis Euroopa Liidul on olnud teatavate otsuste tegemisega välispoliitika vallas ja me oleme näinud, et mõningatel juhtudel me ei ole hakkama saanud äh, asjadega, kuna me ei ole olnud võimelised kiiresti reageerima ja mul on hea meel, et äh, te rääkisite sellest, et äh, kvalifitseeritud häälteenamuste mehhanismi tuleks kohandada selleks, et jõuda ühtsete seisukohtadeni välispoliitikas. ja tahaksin rõhutada seda, kui olulised on teie jaoks keskkonnaküsimused, inimõigused, Te rääkisite Amazonasest, et teate, et Amazonas ei, see ei ole probleemiks lihtsalt äh, metsapõlengud, vaid seal on väga suuri probleeme inimõigustega ja õigusriigi küsimustega. et vaja on äh, põliselanike õigusi kaitsta, et nad saaksid oma maad kasutada, tegemist on inimõiguste mm, küsimusega, küs-, õigusega elule äh, sest praegu neid põliselanikke Amazonases lihtsalt tapetakse ja on väga palju äh, keskkonnakaitsjatest aktiviste, kes äh, samuti on tapetud ning arvud näitavad, et on järjest rohkem tapetud äh, aktiviste mõningates piirkondades ja eelkõige Brasiilias. härra minister, te õigusega ütlesite, et kaubandus on ähm, meie välissuhetes väga oluline os osa ja tahaksin küsida, et kuidas aasta, äh, siduda Mercosuriga äh, kaubanduslepingu sõlmimist äh, nende keskkonnakaitsjate kaitsmisega, keda rünnatakse Amazonases ja Amazonase kaitsmisega aitäh ja nüüd on meil veel neli kõnelejat, proua Reena, härra Kasta, härra Striik ja härra Saturi ning äh, mis, proua Striik, palun. aitäh äh, aitäh äh, selle ülevaate eest, härra minister, ja mm, see partnerlus Aafrikaga, äh, mis tugineb ühisele austusele ja ühistele väärtustele, me saame seda toetada, aga me näeme seda, et Euroopa Liit, mm, liidu jaoks on olulisemad omaenda rändehuvid, ähm, kui tegemist on suhetega Aafrika riikidega ja teist küsimustes äh, neid kasutatakse stiimulina mida minister arvab, et äh, kuidas see mõjutab partnerluse võrdsust ja teine element, äh, mis siin kahtlusi tekitab, on see koostöö äh, mm, rändeküsimustes, et et need rändajad, kes on transiitriikides selle põhimõtte pärast ja ja selle mõju ähm, meie suhetele, et ähm, kuidas oleks võimalik äh, seda kuud kuud kasutada selleks, et edendada inimõiguste austamist, võrdsuse austamist ja kas oleks võimalik äh, viia läbi ähm, mõjuhinnang, mis puudutab ähm, ametlikku või mitteametlikku rändealast koostööd kolmandate riikidega, aitäh. aitäh ja proua Reena, palun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 tahaksin kahest asjast rääkida. esiteks ähm, üks asi, millest te rääkisite ja teiseks üks, teine asi, millest ei rääkinud. et kui rääkida välispoliitikast, siis see on väga lai valdkond ja ei ole lihtne kõike katta. ja mis puudutab Euroopa Liidu Aafrika raportit, äh, Euroopa Liidu Aafrika suhteid, siis ma olen teiega täiesti nõus, kui te ütlete, et vaja on võrdsete partnerite vahelist äh, suhet, aga kui vaadata inimarengu indeksit, siis kakskümmend neli riiki, kes on kõige vähem arenenud, need on Aafrika riigid. ja viiekümne äh, äh, viimase hulgas on tegemist ainult Aafrika riikidega, nii et kui vaadata äh, kui, kui, kui rääkida võrdsest partnerlusest, siis sellega on siin probleeme. Euroopa räägib tihti julgeolekust ja rändest. kas Soome eesistujariigina on äh, valmis ähm, puudutama näiteks äh, ettevõtete vastutuse küsimust, kui neil on juurdepääs Aafrika loodusvaradele, kuidas mm, mm, suurendada ettevõtete vastut-, vastutust, kuidas rääkida seal ka inimõiguste küsimusest, kui räägitakse rändest, siis kuidas rääkida nende inimeste mobiilsusest, kes praegu on Aafrikas. sooviks teilt vastuseid. ja üks asi, millest te ei rääkinud, on Lähis-Ida, Iisraeli ja Palestiina küsimus, et milline on Euroopa Liidu positsioon äh, selle suhte osas mis on praegu väga raske, Euroopa Liit on alati rõhutanud kahe riigi lahendust, praegu aga on Iisraeli valitsuse tegevuse tõttu sellega probleeme ja Trumpi valitsuse tõttu samuti. milline on Euroopa Liidu seisukoht selleks, et äh, anda uut hoogu selle probleemi lahendamisele kahe riigi lahenduse vormis? härra Satuli, palun. Äh, äh, aitäh kõigepealt suur tänu äh, ministrile teie sõnavõtu eest, äh, tunnustan teid äh, ja soovin teile õnne ja ähm, nagu paljud roheliste hulgast äh, toetame teie eesmärke, mis puudutavad kliimadiplomaatiat. tahaksin aga küsida teilt Liibüa olukorra kohta. Te teate, et Liibüa kinnipidamiskeskustes on olukord täiesti väljakannatamatu äh, et seal on ebainimlikud tingimused, ehkki neid inimesi peetakse kinni meelevaldselt, mis puudutab rahvusvahelist õigust ja kas ja Euroopa Liit niimoodi rahastab mm, väga suurt inimõiguste rikkumist. ja kui Soome jaoks on inimõiguste rikkused rik,, inimõigused väga olulised ähm, tema tegevuses, siis ma tahaks küsida, et milline on teie lähenemine, milline on nõukogu lähenemine äh, Liibüa olukorra osas? aitäh. ja lõpetuseks härra Köster, aitäh, äh, lugupeetud välisminister, tahaksin jätkata sellega, millest just rääkis äh, kolleeg, et äh, te rõhutasite inimõiguste olulisust välispoliitikast ja kui vaadata, milline on olukord Liibüas, siis ei ole võimalik sellest üldse rääkidagi, et Äh, Liibüa valitsus inimõigusi järgiks, tegemist on äh, kinnipidamiskeskustega, kus inimesi piidat-, piinatakse, kus inimesed on täiesti ettekujuteldamatutes tingimustes ja Euroopa Liit kasutab Liibüat eelkõige selleks, et äh, inimesed, kes põgenevad poliitilise tagakiusamise ja sõdade eest, et neid ei lastaks Euroopasse tulla ja et äh, need ei saaks kasutada oma inimõigust äh, saada varjupaika, et kas me ei peaks äh, siin oma suhet Liibüaga täiesti uutele alustele panema. ja teine küsimus puudutab suhet Venemaaga, mis on järjest halvenenud, kuna USA ühepoolselt ütles üles INF lepingu ja see nüüd tähendab seda, et tekib oht äh, uuele tuumavõidurelvastumisele, et kas Euroopa Liit ei peaks äh, midagi äh, tegema ja keelduma sellest, et Euroopa territooriumile üldse oleks võimalik paigutada tuumarakette? aitäh, need olid siis nüüd kõik küsimused, ma ei tea, mitu minutit teil on selleks, et neile vastata. aitäh üritan teha kõik, mis võimalik ja alustan Iisraeli ja Lähis-Idaga, e-, sest ma jätsin selle eksikombel välja ja nüüd äh, küsiti selle kohta küsimus. esmalt äh, ma ütlen, et me ei peame väga selgelt äh, ütlema, et Iisraelil on õigus eksistentsile, see on asi, mille me oleme tõstatanud äh, suhetes Iraani välisministriga, et see on äh, meie jaoks väga oluline väärtus, et Iisraelil on õigus olemas olla ja samal ajal tuleb hukka mõista asunduste illegaalne rajamine ja nende asunduste laiendamine aladele, mis peaksid olema osaks kahe riigi lahendusest ja meie äh, Euroopa Liidu seisukoht peaks ka olema umbes selline. Äh, me oleme oodanud USA algatust rahuprotsessiga seoses, me ei ole näinud seda, aga mingil hetkel tuleb äh, see moment, kus me ei saa lihtsalt oodata, et keegi midagi algataks. aga see on väga palju seotud ka Iraani kavadega, eelkõige Iraani tuumarajatistega ja loodetavasti tuleks, mm, et kui oleks võimalik lahendada Iraani probleem, siis annaks see panuse ka rahu mm, Äh, tagamisse e, Lähis-Idas. ja kui me räägime kristlaste väärtustest ja muudest väärtustest, me räägime õigusest järgida oma usku, ähm, ükskõik mis usk see siis ka on, et äh, see on iseenesestmõistetav, et me toetame ka kristlasi ja ähm, nende õigusi väljendada oma veendumusi ja mm, omada oma usku. härra Kubilius küsis täpsemalt äh, Ukraina olukorra kohta ja et mida saab Soome eesistujariigina teha. loomulikult see, mida me praegu teha saame, on, et me toetame äh, uut valitsust, uut äh, presidenti, uut parlamenti. me oleme praegu Ukraina suurim kaubanduspartner Brüsselis mm, praktiliselt ei ole nii palju Euroopa Liidu lippe kui äh, Kiievis, nii et äh, see on väga selge, et, äh, et nad suhtuvad suure sümpaatiaga Euroopa Liitu ja me saame kindlasti väga palju teha, kasutades idapartnerlust, toetada Ukrainat ja teisi riike, seda nii majandusküsimustes kui ka poliitilise toetuse küsimustes ja mis puudutab äh, oma inimõiguste olukorrale rikkumist, inimõiguste rikkumistele reageerimist äh, Venemaa puhul, jah, see ei ole hea areng, kui inimesed ei saa kandideerida kohalikesse volikogudesse, et äh, valitsused on tulemas ja protestid toimuvad. ja härra Mikser küsis mitmepoolsuse kohta varem äh, esitati küsimus Atlandi-üleste suhete kohta, et kuidas me saame arendada Atlandi-üleseid, äh, üleseid suhteid, kui teine pool ei soovi neid suhteid arendada. me peaksime olema kannatlikud, et meil on nii palju ühiseid huve USA-ga, me peaksime olema selles küsimuses tõesti väga kannatlikud. ja ma ei võtaks seda päevakorrast maha, see on väga oluline, et Washingtoni ja Brüsseli vahel oleksid äh, kontaktid olemas, isegi kui me praegu ei saa kokkuleppele jõuda kliimaküsimustes, äh, meil peavad siiski need kontaktid alles olema. ja siin äh, küsiti veel Ukraina kohta ja ka Süüria kohta. ma arvan, et on väga oluline, et me teeksime kõike, mis võimalik. loomulikult nagu alati on seal olnud palju osapooli, Türgi, Venemaa, lääneriigid, praegune Süüria valitsus ja üks probleem, millega me silmitsi seisame, on inimesed Al-Holli laagris ja ma olen väga avatud äh, teie nõuannetele, et mida teha nende inimeste ja perekondadega, kes äh, kolisid sinna selleks, et toetada ISIS-t ja meil on nüüd olemas edulugu, et äh, oleme ISISest võitu saanud, aga nüüd on seal laagris perekonnaliikmed ja, ja lapsed mm, ebainimlikes tingimustes ja samal ajal nad levitavad seda ideoloogiat, mida levitas ISIS ja siis me kuulame uudistest, et äh, mingid inimesed kolivad äh, Afganistani ja Aasias samuti mingites kohtades. Äh, ISIS samuti on uuesti tulemas. proua Kalniete küsis idapartnerluse kohta ähm, ja hübriidohtude kohta, et ma räägin teile sellest, et millest rääkisid mm, ministrid, et käsitleti erinevaid äh, teemasid, valimistesse sekkumist, illegaalset parteide rahastamist, libauudiseid, kõiki neid moodsaid ja isegi mitte nii väga moodsaid sõjapidamise viise või ebakindluse loomise viis, nii et me peaksime olema väga palju rohkem teadlikud nendest meetoditest, mida nüüd kasutatakse, üritades äh, sekkuda meie ühiskondadesse ja te mainisite ka Nord Stream äh, kaks äh, gaasijuhet. jah, loomulikult see mõjutab ka Ukraina olukorda ja Euroopa Liidu energiajulgeolekut meie seisukohast Mm, Soome territooriumile see ei tule, meie sealt gaasi ei saa, nii et meie oleme seda käsitlenud rohkem keskkonnateemana, aga see puudutab loomulikult äh, ka Euroopa energiajulgeolekut ja meie sõprade energiajulgeolekut äh, idapartnerluse riikides. härra Šimatševitš küsis küsimuse seoses Arktika teemadega, et kas me peaksime äh, kaitsma neid äh, loodusvarasid, kui me vaatame neid äh, fossiilseid äh, loodusvarasid, naftat ja gaasi merepõhjas, et meil ei ole vaja neid heiteid meie atmosfääri, et see selgelt välja öelda, et kui kõiki neid fossiilseid loodusvarasid ära kasutatakse, siis me oleme tõesti väga suures hädas ja see peaks olema osa meie lähenemisest. proua Haudala küsis, et mida me saaksime veel rohkemat teha inimõiguste kaitsjate heaks, et kas me saaksime neid äh, kuidagi kaitsta, et mingi parema mehhanismiga. ma arvan, et see oleks hea mõte äh, mõelda välja mingid Euroopa sammud ja keegi küsis ka kaubanduslepingute kohta Mercosuri leping kui me räägime Brasiilia metsatulekahjudest ja inimesed siis ütlevad, et me võib-olla äh, ei peaks äh, nõustuma Mercosuriga lepingu sõlmimisega, kui see seda toetab, et aga need inimesed, kes Mercosuri toetavad, ütlevad, et äh, kliima seal käsitletakse ja Pariisi kliimalepet ka, aga me ei tohiks võib-olla äh, importida liha piirkondadest, äh, kus äh, on just metsad maha raiutud. ja ma arvan, et selliseid keskkonnakomponente peaks meie kaubanduslepingutes olema rohkem, et me peaksime just sinna suunas liikuma. ja see puudutas ka nüüd proua Santost ja tema küsimust ja mainiti mainiti ka seda, et äh, on äh, tapetud nii inimõiguste aktiviste kui, kui ähm, keskkonnakaitsjaid, et äh, ma jälgisin ühte juhtumit Honduras'es ja see on tõesti väga kohutav draama, et need põlis, põliselanikke, kes võitlevad, niimoodi tapetakse. ma arvan, et me peaksime neid inimõiguste kaitsjaid ja keskkonnaaktiviste rohkem toetama ja mõistma, kui keeruline nende olukord on. proua Strik küsis inimõiguste kohta seoses rändega ja me siin räägime alati juurpõhjustest, algpõhjustest, aga olen käinud, olen tegelenud Eritreaga Ehm, meil on Soome organisatsioone, mis tegelevad äh, Eritreaga, et seal on neli miljonit elanikku, üks miljon on lahkunud äh, Euroopasse, osaliselt on tegemist inimõiguste olukorraga, aga samal ajal on võimalik äh, kohtuda seal inimestega, et seal ei ole mingeid koole, ülikoole ja ei ole võimalik õppida ja meil on organisatsioone, kes on seal siis tegelenud õpetajate väljaõpetamisega, et võib-olla me saaksime natukenegi tegeleda nende lahkumise algpõhjustega, et inimesed teeksid õigeid otsuseid. ja viimane vastus, proua Reena rääkis äh, ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ja et mida me saaksime rohkem teha sellega seoses, see on väga oluline teema, peaksime kõik rohkem teadlikumad olema sellest. Lähis-Ida, üritasin juba vastata, härra Saturi äh, tõstatas Liibüa teema jah, me peaksime eelkõige toetama ÜRO rahukava, aga me peame olema teadlikud, et, et, et äh, kui on kodusõda, riik on ähm, riigis on palju segadusi, siis tõesti seal on väga palju kuritegevust ähm, inimesed üritavad ähm, teenida nende pealt, et äh, tõesti, see on suur probleem. härra Köster samuti tõstatas selle teema ja lõpetuseks äh, küsiti äh, Venemaa, USA ja tuumaleppe kohta. ma olen äh, INF lepingu ja Start lepingu äh, tuleviku osas väga murelik, et, et praegu tõesti äh, arendatakse väga palju äh, tuumarelvi ja teisi massihävitusrelvi ja tõesti vaja on selles küsimuses tulla mõistusele. et äh, ja teha kõik, mida me saame Euroopa Liidus teha, aitäh. okei okay,, minister, thank you. suur tänu härra minister, et meie komisjoni külastasite, meid kuulasite, vastasite meie küsimustele. suur, äh, soovin teile palju edu eesistumiseks, tööd on äh, vaja teha palju Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid. oleme jõudnud tänase viimase päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number viis. Euroopa Liidu üldeelarve menetlus kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarveks. menetlus on sarnane igal aastal me räägime siin ähm, meie komisjoni äh, arvamusest ja muudatusettepanekutest. sellel aastal, kuna äh, mais toimusid äh, valimised, siis ähm, on ajakava lühikesem hääle, esimene hääletus toimub homme hommikul ma annan nüüd äh, härra Kallerile võimaluse oma raportit äh, ja ettepanekuid äh, tutvustada ning ka muudatusettepanekuid. palun. suur tänu, David, head kolleegid. eelarve ei ole võib-olla nii seksikas kui mõned muud küsimused, mida me siin arutame, mistõttu ei ole siin ka ilmselt väga palju rahvast kuid me saame siiski ka mõjutada Euroopa Liidu suunda ähm, eelarve kaudu. ma mainiksin lihtsalt, et äh, paremal, et vasakul ja parem tsentristlikul poolel on inimesed kohal ja keskel siis, keskel mitte. ma tänaksin äh, kõiki teisi, kõiki teisi fraktsioone koostöö eest, eelkõige ähm, võttes arvesse seda, kui vähe meil on suve jooksul olnud aega sellega tööd teha eelarve on Euroopa Liidu äh, selgroog ja kui meil on piisavalt palju ressursse, siis on meil võimalik äh, ka täita kodanike ootusi. Euroopa Liit seisab praegu silmitsi äärmiselt paljude väljakutsetega ja kodanikud ootavad õigustatult seda, et Euroopa Liit oleks, äh, tegutseks tõhusalt tõhusalt äh, ja tulemuslikult mitte ainult vahetus naabruses, vaid ka kogu maailmas. komisjon esitas juunis äh, eelarveprojekti ja nüüd on Euroopa Parlamendil aeg ja selle kaudu ka Välisasjade Komisjonil aeg äh, ennast kuuldavaks teha. kui aus olla, siis on mul olnud ka väga kulusõbralikke kolleege, kes on äh, muudatusi ette pannud. kui tegemist on põhitegevustega, siis olen teinud ettepanekud äh, suurendada eelarvet, äh, põhitegevused siinkohal siis ida, idapartnerlus ja naabruspoliitika. meil on esinenud ka olukordi, kus ainult üks fraktsioon on esitanud äh, muudatusettepaneku äh, ja eri, ja kui need ei ole puudutanud äh, põhitegevusi, siis erikomisjonides ei ole ma ka toetanud toetavad äh, neid ettepanekuid. muudatusettepanekud peaksid olema vastuvõetavad kõigile, kompromissettepanekud on äh, äärm-, puudutavad äh, võtmevaldkondi Euroopa poliitikas ja ma täpsustaksin mõnda neist. me soovime, et neli koma kaheksa miljardit ole, oleks eelarve valimiste jälgimiseks. selle kaudu on meil võimalik äh, toetada stabiilsust ja tugevdada ka meie teisi välispoliitika eesmärke, sealhulgas äh, rahu laiendamist. Euroopa Parlament on alati toetanud äh, äh, valimiste, vaba, vaba valimise ja meie kolleegid on ka osalenud vaatlusmissioonidel. samuti tuleks suurendada Äh, naabruspoliitika rahastamisvahendid kolmandate riikidega selleks, et toetada ka inimõigusi, et toetada poliitilisi reforme ja äh, toetada ka Lääne-Balkani riikide mm, vastavust Euroopa Liidu akiiga. samuti soovime, et suurendatakse rubriiki, mis puudutab äh, konfliktide lahendamist ja usalduse suurendamist nii idapartnerluse riikide kui ka Vahemere riikide jaoks. lõunanaabruskonna riigid äh, on suure surve all seoses äh, regioonis esinevate konfliktidega, sealhulgas konfliktid Süürias ja Liibüas. ja nendest tulenevad ka äh, varjupaigataotlejate ja rändajate liikumised. Euroopa Liit peab toetama nende riikide julgeolekut ja seetõttu soovime, et äh, antud vahendid suurendaks kaksteist protsenti ehk siis kuuekümne kolme miljoni võrra. Euroopa Liidu idapiiril on äh, oluline jätkuvalt suurendada usaldust idapartneritega ja täiendav rahastus on äärmiselt oluline selleks, et äh, suurendada selle piirkonna stabiilsust, eelkõige seoses Ukrainaga ja Ida-Ukrainas toimuva olukorraga. me äh, soovime, et äh, see rahastamisvahend suureneks üheksasaja tuhande euro võrra. ja seda kõike selleks, et me saaksime edasi liikuda konstruktiivselt ja tõhusalt ma juhiksin teie tähelepanu ühele küsimusele, esitati väga palju muudatusettepanekuid, millega üritatakse muuta selliseid äh, eelarveridu, mis ei lange meie komisjoni äh, volitusse muudatusettepanekud peaksid aga puudutama just välisasjade komisjoni äh, pädevuses olevaid küsimusi, kõik muud muudatusettepanekud on vastuvõetamatud nüüd äh, muudatusettepanek viis, äh, kaks, üheksa, kuus, mille pani ette kolleeg Santos. komisjon äh, hindas seda muudatusettepanekuid, muudatusettepanek sai ähm, hindeks üsna halva C ja ma loeksin ette, mida komisjon on selle kohta öelnud. ma tsiteerin. see, et ettepanekut ei, ei ole võimalik rakendada see puudutab Euroopa Liit, Euroopa vaatlusrühma, mis äh, on ette pandud, komisjon ütleb, et äh, seda ettepanekut ei ole võimalik rakendada, sest äh, seda katab juba järgmine olemasolev õigus. Ähm, ettepanek komisjoni ettepanek on laiendada olemasoleva äh, rahastamisvahendi, demokraatia ja inimõiguste toetamise rahastamisvahendi volitusi. ette pandud tegevused aitaksid äh, võidelda karistamatuse vastu kõige tõsistemate kuritegude puhul, suurendades seega ka Euroopa Liidu nähtavust ja toetades Euroopa Liidu eesmärke globaalse strateegia raames ja konfliktide ja kriiside integreeritud äh, lähenemise raames. see toetaks ka äh, õigussüsteemide üleminekut, rahvusvahelist neid äh, rahvusvahelisi kohtuorganeid ja samuti äh, toetust, toetaks äh, võitlust karistamatuse vastu kõige tõsisemate kuritegude juhul, puhul. seega ma küsin kolleeg Santoselt, kas teie jaoks on vastuvõetav järgida komisjoni ette pandud joont või te soovite homme hääletada teie muudatusettepanekut? põhimõtteliselt äh, võin seda muudatusettepanekut äh, toetada. kuid ma hoiataksin, et äh, see jõuaks siis ka meie eelarvekomisjoni kolleegideni komisjoni ettepaneku raames on äh, see teie ettepanek võib olla paremini kaetud kui sellisel juhul, kui meie eelarvekomisjoni kolleegid äh, selle tagasi lükkavad. ja sooviksin eraldi arutada ka muudatusettepanekut viis, kaks, viis, seitse, mis puudutab meie konkreetseid äh, huve. muudatusettepaneku alguses äh, lisasin ainult selle argumendid selle kohta, et peaksime mm, jälgima seda, kuidas äh, laienemisega seotud riigid äh, rakendavad mm, õigust kuid siis äh, meie spetsialistidest kolleegid ja ka delegatsioonide liikmed ütlesid, et on tõesti hea mõte vaadata, kuidas äh, rakendatakse seda äh, riiklikes parlamentides, mida me siin otsustame. Ähm, seotud riikides äh, assotsieerunud ja laienemisriikides oleks see seotud väga väikeste kuludega, me peaksime riikides, komisjonides ja äh, Ehm, fraktsioonides ehm, minema uurima, kuidas äh, neid küsimusi äh, rakendatakse. see puudutab kümmet riiki. kuut riiki Lääne-Balkani piirkonnas, Türgi, Ukraina, Gruusia ja Moldova, eelkõige Ukraina ja Moldova, kus on nüüd äh, ametis uued valitsused, kes soovivad äh, reformide töökava äh, rakendada. ja homme hääletuse ajaks äh, esitan ka suulise muudatusettepaneku, mille raames teen ettepaneku neljasaja tuhande euro võrra suurendada sellega seotud eelarvet ja see ongi minu poolt kõik enne kui annan sõna variraportööridele, siis tuleksin ühe küsimuse juurde tagasi, mis puudutab äh, muudatusettepanekuid, äh, mis käivad teiste komisjonide pädevusse äh, jäävate kü-, küsimuste kohta. kakskümmend üks Äh, muudatusettepanekud saja kahekümne üheksast puudutavad selliseid eelarveridu, mis äh, ei kuulu meie äh, komisjoni pädevusse. seega ma mõistan, et meie komisjoni ja teiste komisjonide tööde vahel on palju seoseid, kuid me peame siiski austama ka teiste komisjonide pädevusi. ettepanekud, mis puudutavad konkreetseid eelarveridu, peaksid siiski olema ka asjaomaste äh, komisjonidega koordineeritud. me valmistame ette uut tööd, võib-olla on meil mõned liikmed, kes ei äh, ole veel täielikult kursis äh, tavade ja reeglitega. oleme otsustanud seekord lineaarselt läheneda asjale, ainult äh, need muudatusettepanekud, mis jäävad rangelt välja ahveti pädevusest, on peet-, kõrvale jäetud Mm, miks ma seda praegu mainin, on see, et järgmine kord võib-olla peame veidi rangemalt suhtuma muudatusettepanekutesse, ma loodan, et te mõistate seda. ja järgmisel aastal ähm, on menetlus juba teistsugune. nüüd annan sõna variraportööridele. ja kas mõni neist on ka siinkohal? kolleeg Santos kas annan teile sõna ennem või pärast Niinat? Niina, palun. Um, aitäh, tahtsin tänada Michali selle esitluse eest ja samuti ka selle töö eest, mida ta on teinud. meie koostöö oli väga hea. ka suve jooksul ja tahtsin ainult keskenduda paarile küsimusele. üks neist oli see, et tuleks arutada eh, valimisvaatlusmissioonide eh, rahastamist. ühe protsessi osa suhtes on avaldatud muret Eh, sellega me veel tegelenud ei ole ja tahaksin, et raportöör võtaks eh, seda arvesse oma aruteludes ja mõtleks, kuidas selle teemaga tegeleda, kuna asjaolu on selline, et ainult neli organisatsiooni valiti EOM-i poolt välja, sektsioon, nende sektsiooni poolt välja selleks, et eh, nad saaksid kogu toe. Nemad organiseerivad, korraldavad ja valmistavad neid vaatlusi ette Need neli toimivad aga kartellina ja see tähendab seda, et kõik, mis me ette võtame, on palju kallim nendega koostööd tehes. muidu aga toetama täielikult EOM-i tööd. aga ma tahaksin, et seda küsimust käsitletaks. ja teiseks, mis puudutab neid muudatusettepanekuid, mis ei ole sobilikud. minu büroos töötavad ka, töötavad ka ajutised töötajad ja kahjuks olen mina üks eh, nendest süüdlastest praegu. esitasin ühe muudatusettepaneku, mis puudutab Aasiat eh, vales rubriigis. ma austan seda, mida te ütlete, aga sellisel juhul, kui tehti viga ma kontrollisin ka TV komisjoni, komisjonilt eh, seda kahjuks ühtegi muudatusettepanekut, paralleelset muudatusettepanekut nende poolt oodata ei ole ja kas oleks ehk võimalik eh, seda siiski käsitleda, see puudutab eh, Aasia rahastamise suurendamist, Aasiaga seotud rahastamise suurendamist. see on kõige suurem ja rahvarohkem kontinent maailmas ja nelikümmend protsenti rahvastikust elab endiselt vaid ka alla, vaid kahe dollariga päevas. see on murettekitav. me peame oma lähenemisviisi üle vaatama ja ma ei palu ja ma ei palu, et minu muudatusettepanek siin vastu võetaks, ma palun, et sarnane muudatusettepanek aga esitataks USA kärbete mõju arengu abiga seoses on Aasias märkimisväärne ja ka USA ja Hiina kaubandussõjaga seoses on see oluline. paljud kõige vaesemad inimesed ühiskonnas ei saa endale toitu lubada. Eh, see valmistab mulle muret, kuidas seda teha, ma täpselt oska ei öelda tehniliselt, aga ma tahaksin, et te üritaksite seda teha, kuna järgmisel aastal saab mõju olema kõige suurem. ma ei räägi nendest riikidest, kus eh, majandusel hästi läheb, ma räägin nendest inimestest, eh, kellel ei ole raha isegi selleks, et endale süüa osta, nii et võib-olla oleks võimalik selle teemaga tegeleda. teiseks või siis kolmandaks pigem seoses eh, katseprojektidega. ma olen pettunud selles lähenemisviisis, mis praegu võetakse. komisjon mitmel juhul eh, jär-, on eh, keeldunud parlamendi algatusi toetamast, nad siiani ei ole toetanud ühtegi meie algatustest Nad väidavad, et nemad ise tegelevad nende teemadega, aga tegelikult see nii ei ole. kolleeg Santuse projekt näiteks, see puudutab erinevaid valdkondi ja sellega ei ole võimalik koos tegeleda. me peame tagasi minema komisjoni jutule, kuna mitte kunagi ei ole nad tõestanud, kuidas nad neid valdkondi ise katavad nii et ma tahaksin, et me mõtleksime ka sellele punktile uuesti. ja kuidas oleks võimalik see lahendada. aitäh, Niina Kill. kolleegid, meil on umbes kolmteist minutit veel, peame lõpetama õigeaegselt kell pool seitse. väga kiiresti, Los Santos. jah, ütlen kõik vajalik ühe-kahe minutiga. mina eelistaksin minna otse hääletamise juurde mul on mitmeid kõhklusi eh, seoses komisjonis töötavate inimestega, olen nendega rääkinud ja ma mõistan nende probleemi või milles see seisneb. igaühel on oma valdkond ja vahel ei meeldi neile, kui on selline üldisem lähenemisviis ja see, mis meie välja pakume, see on, see ongi just üldisem lähenemisviis selleks, et eh, meie lähenemine oleks ühtsem ja koordineeriksime paremini Euroopa Liidu tegevusi. see puudutab karistamatuse vastu võitlemise, võitlemist ja valimisjälgimisi, et meil oleks hindamiseks üks kõikehõlmav vahend. ja et see hindamisvahend oleks tõhus meil peaks olema integreeritud lähenemisviis selle kõigega tegelemiseks. loomulikult, nagu Niina ütles, on juba peaaegu traditsiooniks saanud, et komisjon ütleb kõigele ei. ja mulle meeldiks samuti, kui nad ütleksid jah ja et me saaksime selle projektiga jätkata, kuna ma olen kindel, et sellel on oma väärtus. suur tänu, Rasantoš. annan sõna kolleegile suur tänu ja ka meie tänu eh, omalt poolt kogu tehtud töö eest. meie ettepanekud võeti vastu või kiideti heaks, eriti konstruktiivselt tegeldi eh, sellega, mis puudutab sõnastust rändeteemadel, hindame seda väga. Eh, tahaksin kahjuks kahe muudatusettepaneku puhul viidata sellele, et et eh, meil on kahju, et, eh, et kolleegid meiega ei jaga neid eh, muudatusettepaneke viis, kolm, viis, null näiteks eelnevate komisjoni liikmete õiguste külmutamist puudutab see välisteenistust välisteenistuse ametisse määramised tuleb äh, sooliselt samuti õiglaselt läbi viia. me teame, et see on radikaalne ettepanek, aga ka äh, probleem on väga tõsine. kui me vaatame, äh, kui me vaatame arvuliselt kesktaseme juhte on meil seitsekümmend viis protsenti, kes on mehed ja kui valiti Euroopa Liidu delegatsioonide juhti, juhte sel suvel juunis üksteist neljakümne seitsmest eh, nominatsioonist eh, olid eh, ainult naised. see on tohutu ebavõrdsus ja me tahaksime selle teemaga tegeleda. eriti kuna uus komisjoni presidendikandidaat või siis president näeb samuti, et see on probleem ja teiseks veel üks muudatusettepanek eh, viis kolm eh, kolm seitse. me tahaksime külmutada eh, ametite, suhtlusametite rahastamise ja tahaksime väljendada oma täielikku toetust nende äh, ametite tegevusele, aga tahaksime teada, millega nad täpselt tegelevad. nii et see puudutab kontaktbüroosid just. üldiselt leiame, et Tafeti ettepanekud on head ja toetame eriti neid, mis puudutavad inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, vahendite tugevdamist idapartnerluse riikides, Lääne-Balkani riikides ja Vahemere ääres. ja sellegipoolest rõhutan just nende kahe muudatusettepaneku olulisust, mida mainisin. suur tänu, ECR-i poolt, palun Because of sore throat I will be really brief. suur tänu, kuna minu kurk on täna haige, siis teen samuti lühidalt. kõigepealt tahaksin õnnitleda eh, Mihhail Kaalerit selle tehtud töö eest, tohutu töö eest, hoolimata sellest, et meil oli vahepeal suvepuhkus vahel. me toetame suuremat hulka tema ettepanekutest ja ainult paar märkust nende muudatusettepanekute kohta ja ka paar küsimust meie raportöörile. esiteks, tehniline küsimus. me kavatseme toetada tema suulist muudatusettepanekut homme, see on ilmselge. teeme ettepaneku komisjoni ettepanekut toetada, mis puudutab ettevalmistavat tegevust ja projekte karistamatusega võitlemiseks. loomulikult oleme me kõik karistamatuse vastu eh, rahvusvahelises õiguses, aga meie oleme seadusandvas kogus ja eriti eelarveridades peame eh, suhtuma eh, kõigesse loogiliselt ja peame vältima igasugust dubleerimist finantsküsimustes ja komisjoni ettepanek on siin väga oluline. pean tunnistama, et mul olid omad eh, kõhklused, mitte seetõttu, mis puudutab eh, selle organisatsiooni, mis on ette pandud eh, eesmärke, see kõik on väga õilis. aga mis puudutab ÜRO raportit eh, fondide tõsise eh, väärtarvitamise või kuritarvitamisega seoses, siis peame kiiresti eh, suurendama olemasolevaid vahendeid selleks, et nende küsimustega tegeleda. see ei tähenda seda, et ma kõhkleksin UNRWA olulisuses. tahaksin paluda et te toetaksite meie vaatlusmissioonide rahastamise suurendamist. OECD e ja teised organisatsioonid, koostöö nendega ja selleks, et me saavutaksime oma eesmärgid nende vahendite suurendamisel. tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele probleemile, millele me muudatusettepanekuga samuti tähelepanu juhtisime. kaheksanda sede ametiaja jooksul käisime komisjoniga tihti Gruusias ja nägime, et need vaatlusametid tegid väga palju keerulist tööd nii et ma leian, et sellistel, sellistes oludes on nende roll väga oluline ja toetame seda. Thank you and uh, finally before I get the floor. suur tänu ja annan põgusalt veel sõna raport, raportöörile ja enne seda veel viimane küsimus. kuue fraktsioonist, palun um,. ja tänke schön, Herr Vorsitzende, meine Damen. proua Demirel, aitäh tahaksin lühidalt äh, neid muudatusettepanekuid äh, tutvustada, mida meie oleme kuue poolt esitanud, me saame selle siin kokku võtta kolme märksõnaga, et me tahame desarmeerimismeetmeid tugevdada, edendada ja soovime eelarveridu, mis on suunatud äh, relvastumisele Euroopa Liidu äh, isoleerimisele, neid tahame jälle vähe, äh, üldse välja jätta. Äh, asi on nii, et äh, me näeme, et Frontexi Äh, kulud järjest suurenevad ja viimasel äh, kahel ja kolmel tunnil siin on samuti räägitud väga palju inimõigustest ning Euroopa välispiiridel mm, praegu trambitakse inimõigusi jalge alla ning Frontex, nagu me sellel suvel oleme näinud, on Euroopa Liidu ametina lihtsalt pealt vaadanud, see on täiesti skandaalne ja meie arvame, et see on vale tee, me tõesti peame panustama sellele, et me võitleksime põgenemise põhjustega, selle asemel, et äh, Frontexiga äh, edendada militariseerimist Euroopa välispiiridel. ja me tahame Ehm, eh, vältida seda, et eh, järjest rohkem relvastusele raha antakse, see relvastusfond, see on poliitiliselt vale, mida praegu Euroopa tasandil tehakse, aga lisaks sellele on see vastuolus ka aluslepinguga, see on illegaalne, see on vastuolus Euroopa Liidu aluslepinguga, see on ähm, Äh, lepingu artikliga nelikümmend üks lõike kaks vastuolus, sellepärast on see kaitsefond vale meie arvates ja see ei ole lihtsalt meie fraktsiooni oletus, vaid meil on õiguslik ähm, ekspertiisiakt ka selle kohta tellitud, mis seda kinnitas. ning lõpetuseks äh, lühike isiklik märkus, härra Kaalar, ma tänan teid äh, selle eest, et töötasite puhkuse ajal, aga mina siiski ei mõistnud seda, et te meie muudatusettepanekud, mis puudutas äh, desarmeerimist, äh, et te seda ei toetanud. ma ei mõista seda, kuna see on seotud muuhulgas äh, ka INF lepingu ülesütlemisega ja et järgneb relvastumislaine ja ma tõesti oleksin väga tahtnud, et te oleksite toetanud seda muudatusettepanekut, sest see on Euroopa Liidu liikmesriikide ja meie kõigi jaoks väga oluline, et siin ei toimuks edasi tuumavõidurelvastumist, aitäh aitäh, lugupeetud kolleeg, kas on veel sõnasoove? ma ei näe, et oleks rohkem sõnasoove, nii et lõpetuseks saab veel kord sõna Michal Kaaler ja tuletan meelde, et tegelikult peaksime ühe minuti pärast lõpetama. siin on kirjas kolme minuti pärast, aga hästi. Uh, uh, aitäh, kolleegid, teie märkuste eest, nii et käsitleksin mõningaid teemasid kui valimiste vaatluste missioonide raames need neli rakendusorganisatsiooni jätavad mulje, et tegemist on kartelliga, loomulikult ma olen kartellide moodustamise vastu ja võib-olla peaksime äh, suletud uste taga äh, siin äh, Eh, valimisvaatluse missioonide esindajatega ja komisjoniga rääkima sellest, eh, selleks, et ähm, võidelda sellise muljega. ja mis puudutab nüüd äh, Aasias toimuvaid tegevusi, siis me tõenäoliselt ei suuda kompenseerida kõiki USA kärpeid äh, selles piirkonnas kui me suurendaksime oma eelarvet, kui vaadata asja üleilmselt, siis me ilmselt võtaksime liiga suure koorma, et äh, kui praegune USA valitsus vähendab äh, neid asju, mida on teinud äh, e-, eelmised USA valimised, et siis me ei saa kõike asendada. ja India puhul Euroopa Liidu India ärikeskused võib-olla äh, see võiks toimida paremini, et see oli mõte, mis mul tuli spontaanselt. ja mis puudutab ähm, karistamatust. eks me näe, kuidas äh, homme läheb hääletustel. mul on tunne, et sisuliselt ähm, selles osas, mida nõutakse, saaksin ma seda toetada. aga minu hinnang on, et ehkki me võime seda siin toetada, see siiski eelarvekomisjonist läbi ei lähe. aga eks me näe ja kuna meil on äh, kõrgemal tasemel väga palju segadust külvavad poliitikuid, siis me ei peaks äh, oma öö, äh, oma mm, muudatusettepanekutega siin segadust juurde külvama, ähm, kuni me oleme siin saavutanud soolise võr-, võrdõiguslikkusega, et jah, see on see küsimus, et kas äh, asjakohastes äh, oludes võiks seda teemat äh, tõstatada, minu meelest äh, see kus-, sellega kuskile ei jõuaks, et te võite sotsiaalmeedias muidugi seda teemat edendada ja tõ-, aga ma arvan, et me ei peaks seda siin toetama. ja mis puudutab Euroopa Parlamendi büroosid väljas, välismaal, siis kui te vaatate, siis nad pidevalt saadavad äh, raporteid äh, teemade kohta, aktuaalsete teemade kohta ja selle kohta, mida nad teevad, siis need, minu arvates need, kes äh, tahavad teavet saada, saavad sealt seda teevad, teavet ja nad saavad ka aktiivselt ise küsimusi esitada Äh, ja kui teil on mingi huvi, siis palun võtke nendega otseühendust ja saage siis seda teavet ja mis puudutab UNRWA eelarve tõusu, siis ma näen neid, mis argumente siin on äh, tõstatatud, et on olnud probleeme äh, vahendite raiskamisega, et reisikulud on olnud liiga suured ja nii edasi. seda tuleks kindlasti põhjalikult uurida, aga mina eelistan selle e-, eelarvesse siiski panna ja siis komisjon ja välisteenistus vaatavad, et äh, mis lugu nende äh, vahendite väärkasutamisega on ja see loomulikult tuleks lõpetada, seda me ei tohi sallida. ja kui tegemist on Frontexiga ja kui me ei taha, et äh, liikmesriigi ametiasutused äh, võt-, loobuksid merepäästest ja et see jääks ainult abiorganisatsioonidele, et merepääste peaks olema siiski avalik teenus ja me ei saa seetõttu neid vahendeid kärpida. ja ma olen täiesti nõus selles osas, mis puudutab rände algpõhjuste vastu võitlemisega, selle kohta on äh, Äh, oma eelarvereadaga, mis puudutab Frontexit, siis mina ei ole äh, selle poolt, et äh, vähendada nende eelarvet, vastupidi. ja seetõttu mina ei toeta seda lähenemist. aitäh. aitäh äh, härra Kaalar teie kommentaaride eest, see tähendab, et me saame lõpetada tänase koosoleku enam-vähem õigeaegselt ja kohtume homme hommikul kell üheksa hääletamisel ja soovin teile meeldivat õhtut Brüsselis.